Äh, loo-, teaduslikes katsetes. Euroopa Parlamendil on aega kolm kuud töö tegemiseks, homme, kaheksateistkümnendal juunil saab see töö alguse. selle koosoleku protokoll edastatakse parlamendile järgmisel Euroopa Parlamendi istungil, kui vastuväiteid ei ole, siis praegu vastu võetud resolutsioonid edastatakse kohe erinevatele institutsioonidele